niimoodi, et nad saaksid vastavalt menetlusi ette võtta ja kodanike heaks midagi ära teha. nüüd aga jõuame hääletusteni. viielt fraktsioonilt on resolutsioon tulnud, esimene punkt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm, algtekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, mis on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud neljas osa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. viies osa, hääletamine on alanud. ja lõppenud. ja vastu võetud ja kuues osa, jällegi nimeline hääletus, mis on alanud. ja lõppenud. on vastu võetud pärast lõiget kolm teine muudatusettepanek, nimeline hääletus, mis on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmas muudatusettepanekut, nimeline hääletus ja see on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud neljas lõige kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa ja see hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmas osalimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. neljas muudatusettepanek, lõige viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud äh, algtekst, jälle nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. lõige kuus kahes osas, esimene nimeline hääletus ja hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud lõppenud ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek viis D lõige seitse, nimeline hääletus ja hääletus on alanud ja lõppenud ja tagasi lükatud. nüüd algteksti juurde kolmes osas kõik nimeliselt hääletatavad ja esimene hääletus on alanud ja lõppenud. ja vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. ja lõppenud. ja vastu võetud. kolmas osa, hääletamine on alanud. ja lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kuus pärast lõiget seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, mis on alanud. ja lõppenud. ja tagasi lükatud lõige kaheksa, kes poolt kes vastu? erapooletud? heaks kiidetud lõige üheksa, algtekst neljas osas, esimene osa, kes poolt? ja vastu? erapooletud? ja heaks kiidetud teine osa, nimeline hääletus, mis on alanud ja lõppenud. ja vastu võetud kolmas osa, kes on poolt? vastu erapooletud, heaks kiidetud neljas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja lõppenud. ja heaks kiidetud lõige kümme. kes on poolt? kes vastu? erapooletud? heaks kiidetud. pärast lõiget kümme muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, jälle nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja lõppenud. ja tagasi lükatud. üksteist, originaalne tekst, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud teine osa poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud. lõige kaksteist, algtekst kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget kaksteist muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, mis on alanud ja lõppenud ja tagasi lükatud. üksteist, jällegi nimeline hääletus, mis on alanud. ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, lõige kolmteist, algtekst, kes poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige neliteist, kahes osas esimene osa, kes on poolt ja vastu, erapooletud heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige viisteist, kaksteist muudatusettepanek ja nimeline hääletus, mis on alanud. ja hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. algteksti juurde läheme kahes osas, esimene osa nimeline hääletus, mis on alanud. ja lõppenud heaks kiidetud teine osa. hääletamine on alanud. ja lõppenud. ja heaks kiidetud pärast lõiget viisteist, muudatusepanek kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud, siis nimeline hääletus, algtekst, põhjenduspunkt A, hääletus on alanud. ja lõppenud ja heaks kiidetud äh, põhjenduspunkt B, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud C, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud põhjenduspunkt D, poolt, vastu, erapooletud ja heaks kiidetud H muudatusepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, siis resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja see on heaks kiidetud. palju õnne autoritele! kolleegid, enne kui läheme järgmise hääletuse juurde, lubage mul teha lühike isiklik avaldus. mõned teist teavad, et olen nüüd viieteistkümnendal oktoobril toimuvatel Austria valimistel roheliste juhtkandidaat see on, tähendab ka seda, et ma lahkun Euroopa Parlamendis, see on minu viimane hääletus asepresidendina siin ja ma tahaksin tänada teid kõiki. ja ma tahaksin lühidalt tänada teid nende kaheksa aasta eest, millega me oleme paljudega teist koostööd teinud see on toimunud koostöö vaimus, mitte vastandumise vaimus, vähemalt enamikuga äh, siin parlamendis ja kolm aastat olen olnud ka asepresident. Äh, minu jaoks on need olnud väga head aastad ja ma luban, et ma võtan selle Euroopa vaimu, mida ma siin olen kogenud, kaasa siseriiklikesse aruteludesse Austria parlamenti ja ma ootan ka huvit-, ka koostööd äh, teiega tulevikus Äh, teises vormis, sellepärast et meil on vaja nii tugevaid rahvusparlamente kui ka tugevat Euroopa Parlamenti, suur tänu! aga nüüd läheme edasi hääletustega, esimene on proua Valjani raport teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes. muudatusettepanek number viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. parlamendi esimene lugemine on lõpetatud. Läheme järgmise hääletuse juurde, see puudutab härra Mato raportit Rahvusvahelised Atlandi tuunikana kaitsekomisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamiskaitse ja kontrollimeetmed. kõigepealt muudatusettepanek kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm käega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ka sellega on parlamendi esimene lugemine lõpule viidud. järgmine hääletus puudutab proua Heti raportit naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine Euroopa Liidu era- ja avalikus sektoris lõige kaks, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksa, originaalne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, algtekst kahes osas, esimene osa nimelise hääletusega, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksateist, esialgne tekst, kes on poolt käega, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend üks, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend kolm, algtekst kahes osas, esimene osa käega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud lõige kakskümmend viis, algtekst kahes osas, esimene osa käega, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa käega poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kakskümmend seitse, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et võeti vastu. lõige kakskümmend kaheksa, algtekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, algtekst kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa nimeliselt, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend üheksa, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige nelikümmend kaks, algtekst poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige nelikümmend neli, nimeliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend viis, algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige viiskümmend kaks, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis, kontrollime elektrooniliselt, viiskümmend kaks, teine osa elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige viiskümmend viis nimeliselt, viiskümmend kuus nimeliselt. vabandust, palun vabandust. Lähme nüüd viiekümne viie juurde tagasi. algtekst kätega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. lõige viiskümmend viis elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige viiskümmend kuus, nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige viiskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt käega, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, aga ma arvan, et see oli päris selge. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend üheksa, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa nimeliselt, hääl-, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kaks, nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt D kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt S kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus A D esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kogu resolutsioon nimeliselt hääl, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. palju õnne raportöörile! Is... järgmine hääletus proua, puudutab proua Jimenez Peseril Barrio raportit. härra Carter, kas see on päevakorraline küsimus? kodukorraga seotud? kõnelejat ei ole kuulda. palun lülitage mikrofon sisse. okei okay., sorry about that vabandust, kolleegid, minu hääletusmasin äh, äh, läks katki, äh, kui ma tahan harval juhul kellegi poolt hääletada, siis oleks ju kena, kui ma saaksin seda teha, kas keegi saaks siin midagi ette võtta? kas te soovite, et tehnik tuleks teie juurde? jah, palun üks tehnikutest, palun minge vaadake härra Carveri hääletusmasinat nüüd äh, proua Jimenez Becerril Barrio raport kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades. esimene hääletus puudutab lõiget viis, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime teine osa elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksa algtekst kätega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitseteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tahaksin kontrollida. lõige kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, napilt, aga tagasi lükatud lõige kolmkümmend kaks kahes osas, esimene, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu resolutsioon nimeliselt hääl on, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, suur tänu raportöörile. järgmine hääletus puudutab proua Fosenberg-Frioniidi raportit äh, libe poolt küberkuritegevuse vastane võitlus. esimene hääletus puudutab lõiget kolmkümmend kaheksa, algtekst, käte, käega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige seitsekümmend kaheksa, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt B, algtekst, kas te soovite seitsmekümne kaheksandat lõiget kontrollida? elektrooniline hääletus seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. põhjenduspunkt B, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Mm, väga sarnane eelmisele, aga kontrollime elektrooniliselt, põhjenduspunkt B, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kogu resolutsioon nimeliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja vastu võetud. palju õnne raportöörile. ja järgmine on härra Pütikoferi raport Euroopa Liidu poliitilised suhted ASEANiga. meil on ainult üks muudatusettepanek, mille teinud on raportöör, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kogu resolutsioon nimelise hääletusega, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja vastu võetud suur tänu ka sellele raportöörile ja head isu! head kolleegid, need, kes lahkuvad, tehke seda palun kiiresti, et me saaksime edasi minna hääletuste selgituste juurde. head kolleegid, läheme hääletuste selgituste juurde. esimesed puudutavad siis resolutsiooni ettepanekut seoses Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisuga, enne kui ma annan